see aasta peamine prioriteet, aitäh. suur aitäh, proua raportöör, ka teile selle kokkuvõtte eest. ühine arutelu on sellega nüüd lõppenud ning hääletame me seda teemat täna. nüüd jõuamegi hääletuste juurde me brancher sur. kallid kolleegid, ma arvan, et nüüd võib al alustada. palun istuge kohtadele. palun minge ka vahekäikudest oma kohtadele ja alustame proua Reeda raportiga, mis puudutab Euroopa küberturvalisuse tööstusliku, tehnoloogilise ja teadusliku pädevuse keskust ning riiklike koordineerimiskeskuste võrgustikku. kõigepealt hääletame pädeva komisjoni muudatusettepanekuid plokis, kes on poolt, kes on vastu, kes erapooletu, vastu võetud, edasi. muudatusettepanek üksteist kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud number kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend kaks kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend, kes poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada kuuskümmend üks, kahes osas, esimene poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend kaheksa, puu, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek sada kaheksakümmend kolm, kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud ja nüüd sada kaheksakümmend kuus nimeline hääletus, palun hääletage. hääletus lõppes. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. seega järgmine muudatusettepanek langeb ära ja siis vaatame nüüd järgmine muudatusettepanek sada kaheksakümmend neli kahes osas, esimene osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. no kontrollime siis seda teist osa, sada kaheksakümmend neli, teine osa, palun hääletage. hääletus lõppes tagasi lükatud, vabandust ja nüüd nimeline hääletus sada kaheksakümmend seitse D. palun hääletage. hääletus lõppes. hääletus on lõppenud, see on tagasi lükatud. järgmiseks kaheksakümmend üheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend viis kahes osas, esimene osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud teine osa, kes poolt. kontrollime esimest osa, sada kaheksakümmend viis. hääletage palun. hääletus lõppes. rõhuva enamusega vastu võetud, teine osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletu, kontrollime seda ka palun hääletage teine osa sada kaheksakümne viiest. hääletus lõppes. tagasi lükatud. järgmiseks muudatusettepanek sada kakskümmend, esimene osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. hääletame sada kaheksakümmend kaheksat, kes poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. nimeline hääletus sada kaheksakümmend üks, palun. hääletus lõppes. tagasi lükatud, järgmiseks sada kaheksakümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda sada kaheksakümmend kaks, palun hääletage hääletus lõppes. tagasi lükatud nimeline hääletus komisjoni ettepaneku kohta. hääletame elektrooniliselt. hääletus lõppes. vastu võetud Prareda, te soovisite sõna, palun. derrière voilà ça y est ça, ça fonctionne devant vous madame Reda devant vous tees asuv mikrofon töötab suur aitäh kolleegid äh, tahaksin kodukorrareegli viiskümmend üheksa järgi sõna võtta ja tahaksin, et teema läheks tagasi komisjoni, et saaks alustada institutsioonide vahelisi läbirääkimisi. Äh, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud seega ettepanek on vastu võetud ja institutsioonide vahelise läbirääkimise mandaati jaoks läheb teema komisjoni tagasi ja järgmiseks äh, määruse muutmine seoses Ühendkuningriigi Liidust väljaastumisega, nimeline hääletus number kaks. palun hääletage. hääletus lõppes. vastu võetud parlamendi esimene lugemine on läbi, seega järgmiseks Pradeli raport. Euroopa Liidu määruse muutmine seoses Ühendkuningriigi Liidust väljastumisega, muudatusettepanek kakskümmend viis Transpordi- ja Turismikomisjonilt, palun hääletage elektrooniliselt. hääletus lõppes. see on vastu võetud, seega esimene lugemine on parlamendis läbitud järgmiseks proua Meissneri raport sadama vastuvõtuseadmed, rajatised laevajäätmete äh, üleandmiseks. proua Meissner, soovite sõna, palun ja tundub, et nüüd asjad toimivad. kallid kolleegid, ma tahtsin ainult äh, lühidalt rääkida sellest, millest me räägime. me hakkame hääletama selle üle, äh, et äh, laevadelt prügi eemaldamine meie sadamates, et see olukord muutuks paremaks. meil Äh, on mm, ka äh, maks selle eest ette nähtud äh, ja see peab olema selleks, et ei tekiks kiusatust enam prügi üle parda heita, see on kõik kasulik meie meredele ja kaladele oluline on see, et prügi ei heidetakse enam ilma tasu maksmata üle parda, see on sadamatele ka väga hea ja Mm, seetõttu ma tänan äh, kolleege, kes on teinud väga head koostööd ja loodan suurele äh, toele, aitäh. nii, kontrollime seda kohe. nimeline hääletus number sada seitseteist, palun hääletage. hääletus lõppes. tõesti on vastu võetud ja esimene lugemine Euroopa Parlamendis on läbitud. Läheme edasi härra Selimovitši äh, raport muu kui elektroonilise andmetöötluse kasutamine tollieeskirjade täitmiseks. Äh, muudatusettepanek seitse, elektrooniline hääletus. hääletus lõppes. vastu võetud, nüüd muudatusettepanek kaheksa, kes poolt, kes on vastu, kes on erapooletu, vastu võetud number üheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletu vastu võetud. Euroopa Parlamendi esimene lugemine on läbitud. järgmiseks äh, proua Kaufmanni raport, muud kui rahalised maksevahendid number seitsekümmend üheksa, palun hääletage elektrooniliselt. hääletus lõppes. on vastu võetud esimene lugemine, on Euroopa Parlamendis läbitud. nüüd järgmiseks resolutsioon kodukorrareegli sada kuus alus, alusel jääkainete maksimaalsed piirmäärad, glutjanidiin, siin on vaja kvalifitseeritud enamust ja tegemist on nimelise hääletusega, palun hääletage. hääletus lõppes. see on vastu võetud. Tassen, kas te soovite sõna võtta? palun, proua Lind. Yes, now it is. Thank you very much. Uh, merci, madame la president, dear members. Uh, aitäh, suur tänu, president, suur tänu, liikmed uh, võtan arvesse, et Euroopa Parlament on kiitnud heaks selle resolutsiooni. saan teile öelda, et et äh, komisjoni ettepanek on tulenevalt äh, neli kuus kaheksa üheksakümmend üheksa nõukogu järeldustega kooskõlas ja kaks tuhat viis äh, murd kolm üheksa kuu kuus otsusega samuti, seega on komisjoni rakendusõigusega see kooskõlas. tuletaksin teile ka meelde, et alaline komitee on andnud ka äh, akti eelnõu kohta oma arvamuse ja nõukogu otsustas, et ei ole selle vastu. kahetsusega äh, märgin, et Euroopa Parlament on tagasi lükanud äh, selle ettepaneku. sellised otsused õõnestavad Euroopa Liidu teadustepõhist äh, lähenemist toiduohutusele ja seda ma tahtsingi äh, komisjoni nimel praegu öelda, aitäh. suur tänu, lähme edasi nüüd geneetiliselt modif-, äh, muudetud maisi resolutsioon. palun hääletage, nimeline hääletus. hääletus lõppes. on vastu võetud. Läheme edasi. jällegi geneetiliselt muudetud mais mul kaheksakümmend seitse, nelisada üksteist, nimeline hääletus, palun hääletage. hääletus lõppes. mis on heaks kiidetud. kolmas resolutsioon, mis puudutab geneetiliselt muudatud maisi BT üksteist ja hääletame nimeliselt, palun hääletage hääletus lõppes. vastuväide on heaks kiidetud ja lõpuks vastuväide kodukorra artikli sada kuus alusel toimeained, sealhulgas diaklopriid. nimeline hääletus, palun hääletage. hääletus lõppes. see on ka heaks kiidetud. järgmiseks hääletame proua Kati Piri raportit kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta Türgi aruanne. alustame muudatusettepanekuga kuusteist, nimeline hääletus, palun hääletage. hääletus lõppes. tagasi lükatud number viis, kes poolt, kes vastu, kes erapooletu kallid kolleegid, see ei olnud päris selge, kontrollime, kontrollime elektrooniliselt muudatusettepanekut number viis. hääletus lõppes. tagasi lükatud. Läheme lõike üheksa juurde kolm osa, esimene osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmiseks muudatusettepanek kakskümmend, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. lõige kaksteist, originaaltekst kahes osas, esimene osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. järgmiseks number kaks ja number üheksateist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kuus, kes poolt, kes vastu kes erapooletud. see ei olnud selge, kontrollime elektrooniliselt, palun. number kuus, hääletage. hääletus lõppes. see on vastu võetud muudatusettepanek seitse, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud originaaltekst lõige kaheksateist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. lõige kakskümmend üks, muudatusettepanek seitseteist, neljas osas, nimeline hääletus kõikide osade puhul. esimene osa, palun hääletage. hääletus lõppes. tagasi lükatud teine osa, palun hääletage hääletus lõppes. tagasi lükatud kolmas osa, palun hääletage. hääletus lõppes. tagasi lükatud neljas osa, palun hääletage. hääletus lõppes tagasi lükatud. Läheme edasi, muudatusettepanek kolm, nimeline hääletus, palun. hääletus lõppes. tagasi lükatud. hääletame muudatusettepanekut kaheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud vabandan küll, ma ei saa niimoodi ähm, otsustada. hääletame elektrooniliselt kaheksat. hääletus lõppes. tagasi lükatud. Lähme edasi, muudatusettepanek kaheksateist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kakskümmend üks, kes poolt, vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud hääletame originaalteksti lõige kakskümmend üks, esimene osa, kes hääletage nimeliselt, palun. hääletus lõppes. vastu võetud teine osa, nimeline hääletus, palun. hääletus lõppes. vastu võetud kolmas osa, nimeline hääletus hääletus lõppes. vastu võetud. Lähme edasi, muudatusettepanek üks kahes osas. esimene osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, teine, kes poolt, kes vastu, vabandust, vabandust, teine osa langes ära nüüd neljas muudatusettepanek, kes poolt, kes vastu, kes erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime elektrooniliselt. number neli, palun, hääletage. hääletus lõppes. tagasi lükatud palun tõstke käsi, nii et ma näeksin, kes hääletab nüüd üheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. originaalteksti lõik kolmes osas ähm, esim-, esimene osa vastu võetud, teine, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kolmas osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud see ei ole päris selge, hääletame elektrooniliselt kolmandat osa. hääletus lõppes. see on tagasi lükatud. muudatusettepanek kümme, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud. kontrollime elektrooniliselt, number kümme, palun hääletus lõppes. tagasi lükatud. nüüd hääletame originaalteksti. nimeline hääletus, palun hääletage. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek üksteist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd originaaltekst, nimeline hääletus, palun hääletage. hääletus lõppes. vastu võetud. hääletame muudatusettepanekut kaksteist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. kolmteist D, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. nimeline hääletus neliteist, palun hääletage hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek viisteist, nimeline hääletus, palun hääletage. hääletus lõppes. tagasi lükatud hääletame originaalteksti kahes osas, esimene osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud teine osa, nimeline hääletus, palun hääletage. hääletus lõppes. vastu võetud. originaaltekst, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud ehm, sissejuhatus punkt kuus, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud vastu võetud, seitseteist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, number üheksateist originaaltekst, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud ja nüüd resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus. palun hääletage. hääletus lõppes. see on vastu võetud Kati Piri, te soovisite sõna, palun. For... kolleegid, suur tänu selle eest, et ait-, aitate saata selge signaali äh, nõukogule, et äh, soovime peatada äh, kõnelused Türgiga, aga samas saates ka positiivse signaali Türgi demokraatidele mul on väga hea meel iga kord, kui see parlament äh, saadab ühiselt välja selge signaali, aitäh. suur aitäh, läheme edasi. hääletame Tom van den Kendelaare ja raportit majanduspoliitika koordi-, koordineerimisest kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal. nüüd number kaheksateist kõigepealt nimeline hääletus. hääletus lõppes tagasi lükatud. number üheksateist, nimeline hääletus. hääletus lõppes. tagasi lükatud. number kakskümmend, nimeline hääletus. hääletus lõppes. tagasi lükatud kakskümmend üks, nimeline hääletus. palun hääletage hääletus lõppes. tagasi lükatud number kakskümmend kaks. palun hääletage. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek number kakskümmend kolm. nimeline hääletus, palun. hääletus lõppes. tagasi lükatud number kakskümmend neli, palun hääletage. hääletus lõppes. tagasi lükatud. nimeline hääletus kakskümmend viis, palun hääletage. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kuus, nimeline hääletus, palun hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek üks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. nimeline hääletus number kaks, palun. kui te tahate, siis me võime esimest ka kontrollida elektrooniliselt. esimene muudatusettepanek, elektrooniline hääletus. hääletus lõppes, tagasi lükatud seega järgmiseks number kaks, nimeline hääletus. palun. hääletus lõppes tagasi lükatud. otsusettepanek üheksa, nimeline hääletus, palun. hääletus lõppes. tagasi lükatud järgmiseks muudatusettepanek number üksteist. nimeline hääletus, palun hääletage. hääletus lõppes. tagasi lükatud järgmiseks muudatusettepanek kaksteist, nimeline hääletus. hääletus lõppes. tagasi lükatud nimeline hääletus muudatusettepanek neli, palun hääletage. hääletus lõppes. tagasi lükatud nimeline hääletus, muudatusettepanek viis, palun. hääletus lõppes. tagasi lükatud nimeline mu-, hääletus, muudatusettepanek kuus, palun hääletage. hääletus lõppes tagasi lükatud nimeline äh, hääletus, muudatusettepanek seitse, palun. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. nimeline hääletus, muudatusettepanek kolmteist. hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm, nimeline hääletus. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek neliteist, nimeline hääletus, hääletage palun. hääletus lõppes. tagasi lükatud nimeline hääletus, muudatusettepanek viisteist, palun hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek kuusteist, nimeline hääletus, palun hääletada. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek seitseteist, nimeline hääletus, palun. hääletus lõppes tagasi lükatud. nimeline hääletus, muudatusettepanek kümme, palun hääletage. hääletus lõppes. tagasi lükatud. ja kogu resolutsioon, nimeline hääletus, palun hääletage elektrooniliselt. hääletus lõppes. resolutsioon on vastu võetud ja viimane raport proua Harkini raport majanduspoliitika koordineerimine Euroopa poolaastani kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta majanduskasvu analüüs. muudatusettepanek kaks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, kontrollime seda esimest hääletust elektrooniliselt, palun. hääletus lõppes. tagasi lükatud Läheme nüüd originaalteksti juurde, esimene osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, kolmas, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, aga kontrollime seda kolmandat osa. kontrollime elektrooniliselt kolmandat osa. hääletus lõppes tagasi lükatud. originaaltekst, lõige kümme, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üks, nimeline hääletus. hääletage palun. hääletus lõppes. tagasi lükatud, nimeline hääletus, muudatusettepanek kuus, hääletus algas hääletus lõppes tagasi lükatud. järgmiseks originaaltekst, esimene osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vast-, vastu võetud teine, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. aga kontrollime seda teist osa, originaalteksti teine osa. palun hääletage elektrooniliselt. hääletus lõppes tagasi lükatud muudatusettepanek, nimeline hääletus number seitse, palun. hääletus lõppes. vastu võetud. originaaltekst, lõige kakskümmend kuus, esimene osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud teine osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud. ei ole kindel, kontrollime seda teist osa kontrollime elektrooniliselt, palun. hääletus lõppes. vastu võetud. järgmiseks lõige kolmkümmend kaks, originaaltekst, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud. vabandan küll, aga kontrollime elektrooniliselt. lõige kolmkümmend kaks. hääletus lõppes see on vastu võetud. järgmiseks nimeline hääletus, muudatusettepanek kolm, esimene osa. hääletus lõppes. tagasi lükatud teine osa, nimeline hääletus samuti. palun hääletage. hääletus lõppes. tagasi lükatud originaaltekst. jälle kahes osas, nimeline hääletus, esimene osa, palun hääletage. hääletus lõppes. vastu võetud teine osa, nimeline hääletus. hääletus lõppes. vastu võetud originaaltekst, lõige nelikümmend üks, kolmes osas, esimene osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud teine osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud. ei tea, kontrollime seda elektrooniliselt, teine osa. hääletus lõppes. vastu võetud, kolmas osa, kes poolt, kes vastu kes erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek neli, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. originaaltekst lõige nelikümmend viis, esimene osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud põhjenduspunkt esimene osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, kolmas osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime elektrooniliselt, kontrollime seda kolmandat osa. palun hääletage elektrooniliselt. hääletus lõppes. tagasi lükatud. ja nüüd muudatusettepanek viis, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. nimeline hääletus kogu teksti kohta. kogu resolutsioon, palun hääletage. hääletus lõppes ja vastu võetud. hääletusvoor täna pärastlõunal on läbi saanud, kallid kolleegid.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 Äh, meie tahame oma tööga jätkata ja need, kes ei taha siin saalis olla, palun jätkake oma aruteludega väljaspool saali. seuraavaksi esityslistalla on ähm, De Langen ja Guati. järgmiseks äh, tuleb äh, arutelule De Lange ja Gualtieri raport, mis puudutab viivis nõuete kahju miinimumkatet kõigepealt annan sõna äh, raportööridele. esimesena kuuleme ära kolleeg Dellange, teil on neli minutit, palun. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ja, ik ga mijn, uh, ik ga mijn best doen in, uh, in de... Suur aitäh, proua president, ma annan endast parima, sest et äh, praegusel hetkel on siin saalis endiselt veel päris palju lärmi. austatud president, lugupeetud daamid ja härrad pal-, sekkub president, eh, palun kolleegid, kes te ei soovi siin arutelul osaleda, minge välja eh, saalist. jätkab kolleeg Nelange ja nagu ma ütlesin, siis meil on väga hea meel eh, selle üle, et me jõudsime kokkuleppele väga keerulises küsimuses. tegemist on olulise failiga, sellepärast et me räägime siin finantssektori ja pankade stabiilsusest. tegemist on sektoriga, mis on väga habras ja pankadel on endiselt äh, kakssada kaheksasada kakskümmend miljardit eurot äh, bilansis. Äh, see on tohutu summa ja see võib põhjustada probleeme finantssektorile. pangad omavad vähem manööverdamisruumi sellises kontekstis reaalmajanduse finantseerimiseks ning kui kaheksasada kakskümmend miljardit äh, on nii-öelda kinni, äh, siis äh, see tähendab, et laenud talunikele, VKE-dele, tavalistele majapidamistele on antud siis ja need on antud hetkel, kus majanduslik olukord oli hoopis teistsugune. ja me ei räägi siin tegelikult mitte ainult rahast, me räägime inimeste ettevõtetest, kodudest, nende mm, elatusallikatest. tegemist on probleemiga, millega tuleb tegeleda ambitsioonikalt ja kiiresti, äh, aga ka vastutustundlikult. mida siis on võimalik ära teha? pangad, äh, varasemalt äh, eriti Euroopa Keskpank on pidanud tegelema erinevate pankade probleemidega. Ehm, keskpank on küsinud erinevatelt pankadelt, kuidas nad halbade laenudega ehm, ümber käivad ja nüüd on pankadel palutud puhver tekitada, mis võimaldaks neil probleeme leevendada. me räägime siin ehm, kolmest, kolmeaastastest eh, kindlustamata laenudest ja üheksa-aastasest perioodist äh, tagatisega laenudest, äh, eriti mm, peame siin silmas hüpoteeklaen, laene. jah, Euroopa Keskpank on endiselt meil olemas ja nemad saavad äh, kehtestada lisakohustusi pankadele selleks, et protsessi kiirustada või kiirendada Eh, see kõik saab olema väga valulik, aga me usume, et praegu tuleb tegutseda vaatamata sellele võimalikule valule ja edasi liikuda. ja kahju on sellest, et see tegelikult kehtib ainult uutele laenudele, ehk siis tulevikku on see suunatud. Eh, samas pankadel on juba tekkinud eh, varasema tegevuse tõttu tohutud võlakoormad ja seetõttu oleks meil vaja tegutseda ka selles, sellel rindel, mis puudutab varasemalt tekkinud laene, nii-öelda pärandina, pärandiks saadud laene, aga me teeme äh, selle kallal ka tööl praeguse raportööri ja kaasraportööridega selleks, et me saaksime midagi enne valimisi mm, saavutada tegemist on väga tundliku teemaga ja ma arvan, et me saame olla uhked, eh, sest et minu arvates on Euroopa Liit oma ülesande täitnud, ma tahaksin tänada kaasraportööri härra Galdierit ja teisi variraportööre koostöö eest, tahaksin tänada ka nõukogu ja komisjoni, eh, tahaksin tänada nii Austria kui Rumeenia eesistujat eh, ja ma tahaksin öelda, et see tekst näib kuiv ja tehniline, aga see on väga oluline, suur aitäh! suur tänu ja nüüd saab äh, sõna meie teie raportöör, kolleeg Gualtieri. austatud president ähm,, halbade laenude probleem äh, on olnud laialdaselt arutuse all ja see on välja toodud äh, kui ühe probleemina Euroopa pangandussüsteemis, mis on põhjustanud riske ja äh, tuleb meelde tuletada seda, et äh, halbade laenude äh, suur osakaal on olnud tingitud majanduslangusest, mis laastas pärast finantskriisi erinevaid riike ja sellele lisandusid veel kasinuspoliitika negatiivsed tagajärjed. mõnede liikmesriikide puhul on tõsi see, et et äh, lisaks nendele põhilistele põhjustele lisandusid veel äh, vähene läbipaistvus, halb, äh, halvad otsused või usaldatavusnormatiivide mittetäitmine ning juba on võetud vastu erinevaid meetmeid nii riiklikul tasandil kui Euroopa tasandil ning see on juba toonud endaga kaasa halbade laenude osakaalu olulise vähenemise ja siin tekstis, ähm, mille eest ma tahaksin tänada kolleeg Ester Delanget äh, hea koostöö eest, ähm, Eh, sest et rekordajaga me suutsime mm, lõpule viia väga delikaatse mm, teema käsitlemise ja siin eh, dokumendis eh, on räägitud olulistest teemadest, kuidas hoida ära halbade laenude liigset kumuleerumist ja siin on ka käsitletud seda teemat, kuidas seda teha, hoidmaks ära negatiivseid nii-öelda stiimuleid, oluline on toetada majandust Äh, ja äh, ka võlgnikke, me ei tohi nende olukorda halvendada. sest et neid mõjutab see olukord äh, just eriti negatiivselt. millised on siis selle kokkuleppe peamised punktid, mis me nõukoguga saavutasime? esmajoones me otsustasime sellist kohustuste backstopi kohaldada ainult uutele laenudele ja äh, nõukogu nõudis seda ja see on ka loogiline, sellepärast et äh, on vaja piisavalt aega uute normidega kohaldumiseks, äh, usaldatavusnõuetega kohaldumiseks, et neid täita ja teiseks siin tekstis me paneme paika teatud piirmäärad pankadele ja see puudutab tagatistega laene ja mittetagatistega laene ja siin on ära toodud kahe- ja kolmeaastased ähm, perioodid ähm, ja mm, oluline on äh, luua protsükliline äh, mõju selleks, et äh, see problemaatika ei mõjutaks negatiivselt reaalmajandust. me oleme paika pannud ka nõuded, mis puudutavad äh, selliseid negatiivseid äh, aspekte, mis olid äh, kajastatud ka komisjoni ettepanekus, see võib kaasa tuua negatiivseid tagajärgi VKE-dele ja võib tööpuudusele ja majanduskasvule halvasti mõjuda ja me oleme püüdnud selle problemaatikaga tegeleda, seda lahendada ja lisaks tuleks mainida ka veel ühte elementi, äh, mis puudutab äh, usaldatavusnõudeid äh, ja kui teised institutsioonid oma halvad laenud nii-öelda finantsturule paiskavad, siis sellisel juhul on väga oluline tagada kõrge kaitse, tagamaks mm, tarbijate ja võlgnike kaitse eh, ja selliseid institutsioone tuleb kindlasti eh, kontrollida põhjalikult. me oleme saanud eh, tasakaalus teksti, mis aitab pangandussektoris riske vähendada ja aitab aja jooksul hoida ära negatiivseid mõjusid reaalmajandusele ja tarbijatele ja sel põhjusel me kutsume kolleege üle seda teksti toetama, aitäh! suur aitäh kolleeg Galtieri. ja nüüd annan sõna komisjoni asepresidendile härra Dombrovskisele, palun. proua president, austatud kaasraportöörid, proua De Lange ja härra Galtieri, austatud parlamendiliikmed, kõigepealt tahaksin teid tunnustada selle eest, et te hakkasite selle teemaga tegelema eelmise aasta juulis, teil oli palju otsustavust soovisite jõuda poliitilisele kokkuleppele ja homme toimub hääletamine. nüüd äh, viimastel aastatel on äh, tehtud väga palju selleks, et Euroopa pangasektori vastupidavust suurendada äh, usaldus, usaldatavusjärelevalve määr, määrusega tahame me äh, vähendada halbade laenude osakaalu äh, pil-, pankade pil-, bilanssides, äh, me tahame vältida majanduslangust ja nagu me nägime, et et viisanõuet, viisanõuete või viivisnõuetega ei tegeldud piisavalt kiiresti, tundsime, et tuleb midagi ette võtta ja viivislaenudega ei tegeldud ja loomulikult ähm, tahame neid vähendada, aga ähm, peab ütlema, et võrreldes mõnede teiste regioonidega ajalooliselt on ikkagi viivislaenude osakaal väga kõrge me ei saa eeldada, et nende, nende arv väheneb lihtsalt niisama. Äh, seetõttu on väga tähtis finantsstabiilsus, laenamise toetamine selleks, et majanduskasvu edendada, usaldatavusjärelevalve võib äh, selle liigsel kasutamisel siiski äh, pidurdada pankade tegevust, nüüd on tähtis äh, miinimumnõuete sätestamine viivisnõuetele kõikidele pankadele äh,, kõikidele liikmesriikidele, tähtis on uute järelevalvemeetmete rakendamine, mida siis spetsiaalselt ju-, juhtumipõhiselt rakendatakse. nüüd tähtis on, et Euroopa Liit saaks vähendada uusi riske pangandussektoris ja suudaks pangaliidu lõpule viida, viia, on teate, viivislaenude küsimus ei ole veel lahendatud, praegune määrus on alles osa paketist, mis puudutab üleüldse pangandussektorit, usaldatavusjärelevalvet ning läbipaistvaid sekundaarseid tulge. nüüd tahaksin kiirelt rääkida NPL direktiivist, see on oluline, et et pangaturgu edasi arendada, tänan kiitokset komissaarille ja nüüd sitten ryhmien puheenvuorot seuraavaksi. suur aitäh teile, volinik ning nüüd liigume edasi fraktsioonide nimel kõnelejate juurde. kõigepealt kuulame me ära Rahvapartei nimel kolleeg Gerholdi, palun. Merci, madame la president. suur tänu. mul paluti samuti osaleda niinimetatud poliitilises debatis kainus, kasinusmeetmete üle ja äh, ma tahaksin öelda, et ähm, need kasinusmeetmed on väga-väga äh, sügavaid haavu jätnud, majanduskriis on sügavaid haavu jätnud, mis ei ole veel paranenud. nüüd komisjon püüab nüüd arvesse võtta neid tagajärgi kodanike elule ja soovitakse, et pangandus aitaks kogu majanduse korralikule toimimisele kaasa. tähtis on äh, piisav äh, pangade liit, likviidsus, mis saaks äh, rahastada siis ettevõtlust ja millest saaks siis meie ettevõtted kasu. nüüd pean toonitama, et loomulikult äh, halvade laenudega eh, ei ole seotud mitte ainult pangad, ka üksikisikud ja seetõttu tuleks rivisnõudeid käsitleda olulise osana kogu paketist, mis puudutab ähm, majanduskeskkonna üldist parendamist. nüüd tähtis on, et me teaksime, millised väljakutsed meie ees seisavad, ärgem unustagem, et Äh, vii-, viivisnõuete küsimuse lahendamisel tuleb ka äh, teatud kibepill alla leelata, kui avaliku sektori finantse soovitakse korras hoida. me ei taha mitte stagnatsiooni, majandusseisakut, vaid stabiilset arengut ja lõpuks äh, kasinusmeetmed ei ole sugugi äh, asjaomastele liikmesriikidele peale surutud äh, halvasti kurjast äh, poliitikast, vaid pikkade aastate halvast majanduse juhtimisest tingitud. SND rühma nimissä. suur aitäh, järgmiseks kuulame me ära Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esindaja proua Killi, palun, teil on kaks minutit. president, soovin õnne raportööridele, Roberto Gualtierile ja Estete Langele. liivisnõuded, nagu me kuulsime, on viimase finantskriisi pärand ja kümme aastat hiljem ei ole Euroopa Liit piisavalt suutnud vähendada viivisnõuete osakaalu ja seetõttu on vaja midagi ette võtta, et vältida tulevikus olukorra halvenemist. kahe tuhande viieteistkümnendast aastast alates on eh, on NPL-ide osakaal äh, vähenenud ainult veidi, seega euroala pankadel seisavad ees suured väljakutsed ja ainus võimalus midagi saavutada on bilansid puhastada, äh, kui me soovime tervet majanduskliimat äh, tervitan seda teksti, millega minnakse kolmepoolsetele kohtumistele. see tähendab seda, et kui ähm, varakult mingeid meetmeid võtta, on võimalik ka ühisnõude osakaalu vähendada. meie paketi eesmärk on vähendada pangandussektori riske ja Euroopa Liidu tuua lähemale pangaliidule, aga meil on vaja suuri reforme enne läbi viia, tagamaks see, et pangandussektor oleks vastupidav. meil on otsustavaid samme vaja selleks, et üle üle-euroopaline hoiuste süsteem äh, tagaks adekvaatse riskijaotuse äh, ja arvestaks kõigi kodanike huvidega. kahju, et ideoloogilistel põhjustel on meie parlamendi parem pool seda blokeerinud. loodan, et järgmine parlamendi koosseis hakkab sellega tegelema. Äh, terve finantseerimine peaks olema reegel, mitte erand. pankadel on tohutu vastutus hiljutised sammud, mida me oleme jätkusuutliku finantseerimise paketi suhtes teinud, on väga olulised, kuid küsiksin ikkagi, kuidas komisjon tagab selle, et pangad käituksid tõesti vastutustundlikult. Nad mõjutavad ähm, majandust, maksumaksjaid, me tunneme pärast viimast kriisi, et me ei saa lubada suurtel